saavad Poola kodanikku Malko Šada Haslikut ja Austria kodanikku Evald Stadlerit vastavalt kodukorra artiklile kuus lähevad need taotlused õiguskomisjoni. Gabriele Alter-, Albertini on esitanud taotluse, et tema äh, puutumatus säilitataks ja vastavalt kodukorra artiklile kuus läheb ka see taotlus õiguskomisjoni selle koja fraktsioonidelt ja mitteühinenud liikmetelt äh, sain ma nimekirja ähm, inimeste kohta, keda pannakse ette komisjonide liikmeteks, see nimekiri on äh, avaldatud selle